läbi niimoodi, et täielikult peetakse kinni Euroopa Liidu äh, välistegevuse põhimõtetest ning eesmärkidest. aitäh, proua volinik. ja äh, sellega on arutelu lõppenud, hääletamine toimub homme kell kaksteist. We can continue with other point of our agenda which jätkame oma päevakorraga. järgmisena tuleb arutlusele proua Saifi raport Kaubandusel ja investeeringutel põhinev kasv arengumaades ja esimesena saabki sõna proua Saifi. suur tänu, president, volinik. kõigepealt ma tahaksin tänada kolleeg Svenssonit hea koostöö eest. koostöö oli meie jaoks väga oluline, sellepärast et meie raportitel oli palju ühist. koostöö oli ka edukas. tänan siinkohal variraportööre. Euroopa Liidu arengupoliitikal peab kindlasti olema ka arengukomponent meil on äh, traditsioonilised äh, vahendid, nagu näiteks äh, üldine soodustuste süsteem ja asümmeetrilised vahendid. aga meil on vaja ka innovatiivseid vahendeid. mõtlen siinkohal eelkõige mitmekesistamisele kriis on loomulikult mõjutanud kõiki eelarveid ja arenguabi on langenud ka kärbete ohvriks. meil tuleb leida uusi toetuslahendusi, näiteks äh, lõuna-lõunasuunalised äh, partnerlused. tööd tuleb teha arengupoliitikas tõhusamalt. üks äh, lõunapoolseid maid esindav äh, majandusteadlane ütles, et raha on ju tegelikult olemas, aga seda rakendatakse kehvalt. riigid peaksid ka ise täpsustama, millist abi nad soovivad saada. meie peame abi pakkuma kooskõlastatult äh, rahvusvahelise tasandiga, näiteks WTO kaudu. tuleks täpsustada, kuidas vähim arenenud riigid äh, saaksid äh, kasu WTO tööst, isegi kui nad ei liitu WTO-ga, me peaksime siinkohal pakkuma vähim arenenud riikidele tehnilist abi. see on kõige vähem kulukas Euroopa Komisjon saab äh, pakkuda omapoolset toetust äh, ka läbirääkimiste pidamisel. tähtis on ka kaaluda, kas oleks võimalik tagada tollimaksude vähendamist vähim arenenud riikidele? oluline on Euroopa parlamendi poolt äh, tagada, et meiepoolsetele ettepanekutele järgnevad ka teod. on palju näiteid sellest, äh, mida on võimalik Euroopa Liidul teha, et oma seisukohti rakendada. näiteks äh, Euromedi foorumi raames. meil tuleb panustada kaubanduspoliitika rakendamisele. paljud partnerriigid vabakaubanduskokkulepet Euromeetri raames ei allkirjastanud. Euroopa Komisjon peab tegema koostööd, et äh, rakendamist äh, kiirendada ja tööd tõhustada. meil tuleb äh, aastatuhande arengueesmärgid pärast aastat kaks tuhat viisteist uuesti defineerida. suur tänu, proua Saifi ja nüüd äh, vaba mikrofoni raames saab esimesena sõna härra Kelly, palun. tänan, president. raportööri poolsed kommentaarid on väga huvitavad ja ma olen temaga täiesti nõus. kokkuvõttes me peaksime abilt äh, liikuma kaubandusele, maailm muutub, arenevad riigid äh, järjest enam teadvustavad oma potentsiaali ja selle asemel, et anda meile äh, neile otse arenguabi, peaksime anda neile kaubandusabi. oluliseks on siinkohal ka valitsusvälised organisatsioonid. küsimus on selles, et kui tõhus nende töö on, kui hästi nad on ette valmistunud tulevikuks. Euroopa Liit äh, peaks äh, Euroopa Komisjoni läbi ähm, korraldama mõjude uuringu, nii et äh, valitsusvälised organisatsioonid äh, abi saavates äh, riikides oleksid ka tõesti meil tõhusad partnerid äh, abi vastuvõtmisel. suur tänu, järgmisena härra Mikolašik, palun. suur tänu, president, volinik, kolleegid. Euroopa Liidu arengupoliitika ja kaubanduspoliitika on tihedalt seotud Euroopa Liidu poliitika teiste valdkondadega kus liidul on pädevust. eesmärgid, mis on kirjas liidu põhidokumentides, on saavutatavad ainult siis, kui Euroopa Liit peab kinni oma põhiväärtustest. ja kuna meil on teatud positsioon maailmas ja kuna meil on moraalne vastutus, siis me oleme kohustatud äh, investeerima selleks, et parandada olukorda maailmas üldiselt seetõttu suhtun ma väga positiivselt äh, raportööri toos, töösse. Euroopa Liit äh, toob selgelt välja siin oma seisukohad ja saadab välja selge signaali, et me alati toetame abi andmise põhimõtteid ja integreer-, arenenud või arenevate riikide integreerimist proua Keller, palun. tänan. kui me räägime kaubandusest arenguriikidega, siis tuleb äh, tagada, et arengu eesmärgid, vaesusevastane võitlus on äh, meie töö keskmes. Lissaboni leping ka kohustab meid selleks et rakendada lepingut, on meil vaja kohustavaid äh, reegleid ettevõtetele, et nad tegutseksid äh, sotsiaalselt äh, vastutustundlikult. komisjon peaks vaatama läbi proua Saifi raporti, eriti mis puudutab äh, majanduslike partnerluslepingute teemat, tuleb esitada küsimus, kas need lepingud on tõesti arenguriikide huvides või on nad ainult meie huvides ja arengu eesmärkidest vaadatakse mööda. meil on vaja poliitikavaldkondade sidusust ja mitte mingit suvalist sidusust, vaid sellist, mis teenib arenguhuve, vaesusevastase võitluse huve ja meie peaksime Euroopa Parlamendina panustama just nende eesmärkide rakendamisele. suur tänu raportöörile! tänan ja härra Ferreira, palun! suur tänu, president! Euroopa Liidu kaubandus- ja arengupoliitika on toonud arenguriikides kaasa konkreetseid järeldusi ja tuleb tõdeda, et arenguriigid on maailma majanduse perifeerias, nad on järjest sõltuvamad välisinvesteeringutest ja nad ei olegi tegelikult päris suveräänsed. Neil ei ole enam oma arenguprojekte. nii-öelda investeerimislepingud lämmatavad inimeste huvi koha peal. oluline on see, et äh, arenguriigid äh, saaksid ise otsustada, milliseid äh, vahendeid arengu edendamiseks kasutada ja siin tuleks kaaluda ka riigistamise meetodit. tänan! suur tänu ja viimasena proua Pasescu. tänan! Euroopa Liit ja liikmesriigid äh, rahastavad kõige rohkem kaubandusabi äh, WTO-ga peaks mängima juhtivamat äh, rolli kui seni. ma olen nõus äh, sellega, et äh, kaubandusabi peaks suunama vähim arenenud riikidele, kus sissetulekud on kõige madalamad, et vähendada vaesuse vastu võitlemise eesmärke maailmas, tuleb kaasata lisaks Euroopa Liidule ka muid äh, maailma riike, sellepärast et muidu meil ei ole võimalik oma eesmärke saavutada, aitäh! suur tänu ja viimasena saab äh, arutelul kõne aega volinik Kruus, palun. suur tänu. kõigepealt ma sooviksin tänada Inta komisjoni ja raportööri proua Saifi tehtud äh, töö eest selle põhjaliku raporti ettevalmistamisel. volinik äh, De Hoht on äh, kurb, et ta ei saanud täna osaleda siin arutelul, sest on tegemist tema jaoks väga südamelähedase teemaga. Inta komisjoni liikmed mäletavad, et äh, minevikus äh, olete te nõudnud äh, rohkem infot teatud kaubanduspoliitika aspektide kohta ja selles suunas me komisjonis ka liigume. pöörame erilist tähelepanu geograafiliselt või majanduslikult perifeerias asuvatele riikidele, me tahame, et globaalsed turud oleksid avatumad ja kindlasti tuleb äh, lähtuda kaasamise ja arengu põhimõtetest. ja iga kord, kui volinik tuleb välja uute kaubandusalaste lepingutega, siis me ka teavitame teid, me tegime koostööd äh, uue äh, GSP ehk üldise soodustuste süsteemi alal ja me oleme pööranud tähelepanu oma töös äh, säästva arengu aspektidele. lähtume Lissaboni lepingus äh, sätestatust äh, kaubanduspoliitika valdkonnas. komisjoni prioriteediks käesoleval aastal on tagada, et üheksas WTO konverents äh, detsembrikuus tõesti äh, tagab äh, paremad kaubandustingimused vähim arenenud riikidele. meil tuleb lihtsustada logistikat nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt me tõesti väga loodame, et teised WTO liikmed jagavad meie ambitsiooni. me oleme aastaid äh, panustanud äh, rahvusvahelisele kaubandusele, vähendanud äh, tariife, tollimakseid. me soovime, et globaalsel turul kasutatakse ära kõiki võimalusi äh, kõikide riikide poolt. me edendame arengueesmärkidega kaubanduspoliitikat ja meil tuleb panna paika ka arengupoliitika eesmärgid, kui me räägime Euroopa Liidu poolsest äh, poliitikast. me soovime aidata kaasa tehnilise ja finantsilise taristu ülesehitamisele, aga me ei saa omapoolset abi anda, kui meilt seda otseselt ei ole küsitud. me tuleme välja ka komisjoni poolt äh, põhjaliku Euroopa Liidu poolse algatusega. me oleme arvamusel, et kaubandus äh, võimalused on äh, suureks äh, impulsiks kindlasti riikide arengule. ja jääme kindlasti siinkohal ära ootama parlamendi äh, poolset panust sellesse töösse. suur tänu, arutelu on lõppenud, hääletamine toimub homme kell kaksteist null null, et daamid ja härrad, järgmine istung algab homme, teisipäeval, kuueteistkümnendal aprillil kell üheksa null null ja kestab kella neljateistkümneni ja teine osa istungist viisteist null null kuni kakskümmend kolm null null